sest ja tahaksin kõigepealt tervitada äh, Luksemburgi peaministrit Xavier Pettelit, tere tulemast ka Euroopa Komisjoni presidendile härra Junckerile ja kõigepealt saab sõna härra Pettel, palun. lugupeetud president, daamid ja härrad, äh, tahaksin teid tänada selle eest, et andsite mulle võimaluse äh, teha kokkuvõtet äh, meie eesistumisest. Te teate, et meie eesistumine leidis aset üsna keerulistes oludes ja tihtipeale lausa dramaatilistes oludes. Euroopa Liit seisab silmitsi enneolematute väljakutsetusega. me pea, pidime reageerima majandus- ja finantskriisile äh, äh, kuigi asjad lähevad selles vallas paremini, aga siiski tuleb olla ettevinnik, samuti Äh, tulime äh, toime, pidime toime tulema rändeprobleemiga, mis on võtnud murettekitavad mõõtmed. lisaks sellele veel kaks asja, mis lisandusid nendele keerulistele olulistele, siis äh, terrorismi kasv ning rändekriis ja Euroopa jaoks just nimelt Pariisis toime pandud rünnakud Nendele küsimustele pidime me oma eesistumise ajal reageerima, tegema seda kiiresti ja konkreetselt. mis puudutab rändekriisi, siis ma ei hakkaks siin las-, laskuma üksikasjadesse. erinevad meetmed, mis on võetud, on võetud liikmesriikide tasandil, samuti on liikmesriigid täidanud üles solidaarsust meil on vaja tagada pagulastele väärikas vastuvõtt neile, kes vajavad rahvusvahelist kaitset me oleme võtnud vastu meetmeid, mis puudutavad pagulaste ümberpaigutamist, samuti oleme äh, sisse seadnud uue tagasisaatmise äh, poliitika, oleme paika pannud uue raamistiku äh, kõigeks ning oleme tugevdanud Euroopa Liidu välispiire. kõik need meetmed oleme pidanud rakendama äärmiselt kiiresti, mõned hakkavad tulemusi andma alles nüüd, aga need kõik olid vajalikud selleks, et meil on vaja tõesti reformida oma rändepoliitikat, poliitikat ja äh, komisjon on teinud ka vastavad ettepanekud, et detsembris kaks tuhat viisteist äh, on selge, et kevadel rändevood jätkuvad äh, samas mahus ja seetõttu on meil hädasti vajalik ellu rakendada need meetmed, mis on juba vastu võetud, sest et isegi kõige parima tahte korral me muidu ei suuda midagi reaalselt ära teha. me kõik teame seda, et meil on vaja kaitsta ka Schengeni ruumi terviklikkust. väga oluline on, et kehtivatest reeglitest peetakse kinni ning mm, äh, äh, äh, meil on vaja kehtestada ühtse meil on vaja kehtestada kontrolle sisepiiridel, kui see on vajalik, aga seda tuleb teha koordineeritult ja mitte niimoodi, et igaüks ise otsustab, kuidas seda teha me ei ole kõiki Schengeni võimalusi ära kasutanud, seda on vaja teha ja seda on vaja teha kiiresti. praegu me peame kindlasti tegema kõik selleks, et oluliselt vähendada pagulaste voolu, sellepärast et muidu avalikkus mõistab meid hukka samuti tuleb pagulaste ümberpaigutamisega tegeleda, tegelema hakata ja kõik liikmesriigid peavad selles osa, osalema, kui me oleksime selles, selles vallas on meil vaja teha palju rohkem ja kõik riigid peavad täitma oma kohustusi. jah, tegemist on solidaarsusega liikmesriikide vahel, solidaarsusega, mis peab olema ka poliitiline ja mitte ainult juriidiline. meie Äh, solidaarsus on unikaalne, meil on vaja äh, vahepeal anda, vahepeal võtta ja solidaarsus äh, seda me peame üles näitama ka Balkani riikide ja Türgi suhtes ning kokkulepped nende riikidega näitavad, et meil on tahe olemas, kuigi võib-olla kõik need riigid ei ole olnud meie ootuste kõrgusel ja ärgem unustagem ka Jordaaniat ja Liibanoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Pariisi rünnakud olid julgeolekuolukorrast äärmiselt dramaatilised, julgeolekuolukord on äh, terrorismi tõttu Euroopas ja mujal halvenenud ja me ei tohi lubada terrorismi ja rändeteemadel seguneda. Äh, me teame, meie oma eesistumise poole pealt oleme üritanud rakendada tervet rida meetmeid, eh, mida plaaniti juba tegelikult pärast Charlie Hebdo rünnakuid, aga me ei olnud eh, suutnud piisavalt eh, kiiresti reageerida pärast kolme aasta pikkusi arutelusid on kaasseadusandjad valmis võtma broneeringu info direktiivi sellises äärmiselt keerulises olukorras Äh, oleme me saanud alati loota Euroopa Parlamendi peale ja just nimelt õiguskomisjoni peale. Äh, kui me tahame, et Euroopa Liit Eh, kui Euroopa Liit on saanud edasi aruneda just nimelt tänu Euroopa Parlamendi toetusele ja ma tahaksin kasutada seda võimalust ja teid täna tänada selle suurepärase koostöö eest viimastel kuudel ja ka selle eest, et te olete tõesti otsustavalt panustanud sellesse, et Euroopa Liit saaks edasi minna, te olete tegelenud väga paljude meie eesistumise jaoks oluliste teemadega eh, ja kõigepealt äh, tahaksin mainida kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, äh, samuti Euroopa kohtureformi, äh, reisijate andmete kohta info kogumist, direktiivi, ähm, mis teatud avalike dokumentide lihtsustamist ning kok-, ja kokkulepete Äh, mis puudutab andmekaitset. Luksemburg eesistujana äh, on korraldanud ka poliitilisi dialoog selleks, et austada õigusriigi põhimõtteid Euroopa Liidu sees. Äh, viimaste nädalate sündmused näitavad, et see arutelu on äärmiselt asjakohane see oli ainult algus ja me peame seda dialoogi eelseisvatel kuudel süvendama. siseasjade vallas on meil äh, tulnud samuti korraldada erakorralisi kohtumisi selleks, et toime tulla sellega, mis toimub piima- ja sealihasektoris. Ehm, me eh, pidime seda tegema, arvestades kolmandate riikide eh, ebaausat kaubanduspoliitikat samuti oleme äh, suutnud äh, pöörata rohkem tähelepanu tulevasele TTIP-i lepingule ja tahaksin tänada president Schulzi selle kohtumise eest, mis meil toimus Brüsselis, tahaksin tänada ka sotsiaalpartnereid, et meil õnnestus tõesti selle transatlantilise lepingu üle arutelusid pidada meie jaoks ei peaks TTIP olema selline kokkulepe, mis ähm, halvendab meie väärtusi ja seda usaldust, mida kodanikud meile on üles näidanud. me peame selles nägema võimalust ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me läbipaistvalt peame vajalikke läbirääkimisi. Ähm, äh, Nairobis toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite konverents näitas, et äh, edusamme on võimalik saavutada ka mitmepoolsel tasandil me peame äh, uuendama ka koostöömeetodeid konkurentsipoliitika küsimuses ja ning looma stabiilse raamistiku äh, selleks, et äh, Junckeri investeerimiskava saaks ellu rakendada. niisiis, meil on vaja kasutusele võtta need investeeringud ja meil on vaja selleks üldist lähenemist. meie näeme ka väärtpaberdaristamist kui ühte olulist sammu kapitaliturgude loo-, suunas ja ja äh, täpselt äh, maksustamisalaste eelotsuste kohta info vahetamise direktiiv, see on samuti väga oluline, see aitab meil suurendada läbipaistvust maksustamisvallas. nõukogu on äh, võtnud vastu ka olulisi meetmeid selleks, et hoida ära maksudest kõrvalehiilimist. mis puudutab sotsiaalset mõõdet, siis me oleme tõesti mm, pannud aluse tõelisele sotsiaalsele juhtimisele Äh, ja äh, selle küsimusega tegelemine on ka edaspidi Luksemburgi jaoks äärmiselt oluline ja selles valdkonnas on veel väga palju vaja ära teha. Äh, me oleme ka jätkusuutliku arengu vallas teinud edusamme, me oleme asjad Euroopa tasandil koordineerinud, võtnud vastu tegevuskava aastani kaks tuhat kolmkümmend ja oleme teinud tihedat koostööd ka näiteks COP kahekümne ühe raames Pariisis Äh, äärmiselt oluline on võidelda kliimamuutustega. Äh, me äh, toetame läbipaistvat ja tugevalt juhitud energialiitu, sest see aitab üle minna samuti jätkusuutlike energiaallikate kasutamisele Ähm, neljas raudteepakett on meie jaoks samuti oluline, see puudutab äh, reisijate veo liberaliseerimist ning äärmiselt tugev, oluline on ka raudtee infrastruktuuri haldamise korraldamine me oleme pööranud tähelepanu ka digitaalsele ühisturule, komisjon peab paika panema tingimused, äh, mis võimaldaksid meil sellised äh, digitaalse ühtse turu saavutada. ja siinkohal tahaksin teha ka ühe isikliku märkuse kaasseadusandjad on saavutanud kokkuleppe ka infovõrkude turvalisuse suurendamisel ja see on minu jaoks väga oluline. niisiis me oleme tõestanud koostööd ka Aasiaga ja me tõesti äh, soovime, et äh, meie tegevus selles vallas oleks viljakam ning äh, kui rääkida koostööst nõukogu parlamendi komisjoni vahel, siis see koostöö on olnud hea meil õnnestus viie päevaga saavutada kokkulepe eelarve küsimustes. minu arvates on see suur edu ning parlament, komisjon ja nõukogu on tõesti äh, Äh, äh, suutnud oma äh, suhteid arendada harmooniliselt ning me loodame, et uus institutsioonide vaheline kokkulepe jõustub ka kiiresti, see kokkulepe võimaldab moderniseerida õigusloome protsessi, see võimaldab saavutada selle protsessi suurema läbipaistvuse ning vähendab halduskoormust ja kindlasti teenib VKE-de huve. kriisi ajal Äh, äh, tahetakse Euroopa projekte loomulikult mustata ja ka kõige entusiastlikumad on natukene pessimistlikud, me kõik mõtleme noortele. Äh, me, ärgem unustagem, et Euroopa Liit sai alguse kui rahuprojekt ning meie jaoks on äärmiselt oluline näiteks, et Luksemburgi üliõpilane saaks Rasmuse raames minna Kreekasse ja vastupidi Äh, väga oluline on, et näiteks üks üliõpilane Salonikis saab autoga minna Skopjasse või kuhu, kuhu iganes, äh, ilma et ta peaks piiridel peatuma, ilma et ta peaks maksma teemakse, nõnda edasi, tollimakse. niisiis, äh, niisiis ärgem unustagem noortele meenutada, et täna on kõik need asjad võimalikud just nimelt tänu Euroopa projekt, projektile Äh, väga oluline on noortele seda igapäevaselt meelde tuletada ja lõpetada kõigi nende Euroopa projektide mustamine äh, minu riigi seisukohalt on äärmiselt oluline, et Euroopa integratsioon jätkuks Eh, sellepärast et niimoodi suudame leida lahendused nendele kriisidele, mis Euroopa ees seisavad. härra president, eh, lugupeetud daamid ja härrad, mul oleks loomulikult öelda palju enamat, aga minu aeg on piiratud, minu riikil oli äh, au olla teist korda järjest Euroopa Liidu, teist korda Euroopa Liidu eesistujaks ning tahaksin tänada kõiki neid ametnikke, kas need on siis Euroopa Parlamendi ametnikud, komisjoni ametnikud, Luksemburgi ametnikud, tahaksin neid tänada tehtud töö eest Eh, see eh, töö oli tõesti suurepärane, nii et, et tahaksin nende, neile kõigile aitäh öelda. aitäh, eh, härra peaminister ja nüüd saab sõna härra Juncker. lugupeetud president. lugupeetud härra peaminister. pärast seda, kui me viimati siin kohtusime, on Eh, toimunud uued eh, jõhkrad rünnakud Jakartas ja Istanbulis. meie demokraatia, mida see parlament esindab, meie väärtused, mis seda toetavad, on tugevamad kui terrori ähvardused. sellised rünnakud ei muuda meie tegevust ega eh, su-, need ei suuda meid hirmutada me kõik peame säi-, tegema kõik selle nimel tegema, et meie väärtused, meie eluviis, eh, kogu, kogu inimkonna väärtused jääksid alles. Luksemburgi eesistumist eh, veel kord tänada tahaksin tänada Luksemburgi peaministrit ja kõiki teisi ministreid, kes temaga koos töötasid. Teie eesistumine tegi ära väga hea töö ning eh, nagu me näeme, Luksemburgi puhul kõige olulisem ei ole mitte suurus, vaid kvaliteet. see tundub olevat ilmselge, aga see on siiski tõsi ja e, Luksemburgi eesistumine on teinud ära suurepärase töö. tihtipeale e, on see nii olnud e, näiteks kahekümne viie liikmelise Euroopa Liidu puhul sai Luksemburg hakkama suure sammuga edasi ühisturu suunas korraldati äh, valitsustevahelisi konverentse juba üheksakümne seitsmendal aastal äh, Majandus-Rahandusliidu küsimustes äh, ja võimaldati Euroopal paremini ühes rütmis hingata ja nii edasi. seega traditsioon on tugeva põhjaline ja Luksemburgi valitsus on olnud oma väärika mineviku nõudmiste kõrgusel kui tingimused olid aga väga rasked, hoolimata sellest oldi edukad näiteks migratsiooniküsimused, äh, suutes jääda konstruktiivseks kahekümne kaheksa eriarvamusega äh, liikmesriigi tegevust juhtides, tihtipeale olid need arvamused täiesti äh, radikaalselt erinevad. ning äh, tihtipeale olid läbirääkimised patiseisus äh, ka näiteks lennureisijate andmete kaitse juures kui ka muudes äh, küsimustes. hoolimata sellest suudeti valitsusvahelisele otsusele jõuda ning äh, selle otsust ja ulatuslikkust on raske alahinnata. Luksemburg suutis ka otsustavalt juhtida meie tegevust kliimakonverentsile Pariisis see on ka oluline samm Euroopa Liidu hiljutises ajaloos, mis puudutab ehm, põgenike kriisi, siis sellega tegeles eriti minister Asselun ja teda toetas ka Euroopa Parlament, tänu sellele suudeti kiiresti komisjoni ettepanekutele leida eh, kõigile sobivaid lahendusi, kuid eh, praegusel hetkel ei ole õnnetuseks nõukogu poolt sõlmitud lepingud elluviimist veel näinud. samuti eh, vastuvõtukeskuste paikapanemine, esimesed vastuvõtukeskused on nüüd rajatud, mis aitavad edasi liikuda, samuti tegevusplaan Türgiga seoses on vastu võetud ja on käivitatud ka vajalik ja oluline koostööprogramm meie partneritega Aafrikas. praegu on meil positiivseid võimalusi tõhusamalt ja kiiremini reageerida migratsioonisurvele. on vaja kasutusele võtta ka teisi innovaatilisi vahendeid, eriti selliseid, mis puudutavad meie ühiseid välispiire. peame äh, looma ühised piirivalveüksused. kuid samas on ka erimeelsusi, eriti erinevate migratsioonivormide osas. me ei tohi käsi rüppe lasta, tööd tuleb jätkata, Luksemburgi eh, poolt käivitatud protsesse tuleb jätkata. vastuvõtukeskus, ümberpaigutus, piirine piirivalve, kõik need eh, elemendid te-, toimivad koos, neid ei saa teineteisest lahutada. ja just see aitab meil tulevikus kontrollida migratsioonivoogusid ja e, are-, aidata või toetada Schengeni süsteemi, sest oht on praegu selles, et Schengen ei suuda äh, Ähm, säilitada oma tegevust. praegusel hetkel räägitakse rõõmsalt juba piirikontrollidest eh, ja homme näeme, kui kulukaks see majanduslikult võib see osutuda. ja ülehomme võib küsida, miks meil on ühisraha, kui meil pole liikumisvabadust, kui meie kaubad ei saa enam vabalt eh, liikuda. nii et Euroopa Liit eh, on ohus, ta on ohus äh, oma kõige sügavamad, äh, äh, kõik, kõige tema kõige sügavamad põhimõtted on ohus. vaatamata sellele on Luksemburg oma eesistumise suurepäraselt läbi viinud. Te ei ole kunagi pik-, pikemaid väljavaateid silmist kaotanud. Te olete pidanud väga palju läbirääkimisi, näiteks broneeringu info teema on üks näide sellest, kus uued Euroopa, samuti uued andmekaitsereeglid on jällegi näi-, näide, see on suurepärane näide sellest, mida Luksemburg suutis saavutada kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal proua Reding tegi selle andmekaitsealase eh, ettepaneku ja komisjon on selle seadnud üheks oma prioriteediks ning Luksemburgi eh, valitsus eh, saavutas siis kokkuleppe selle määruse osas, nii et, et see on jällegi suurepärane näide sellest, kuidas Luksemburg oma patriotismile ja traditsioonidele tuginedes on suutnud edu saavutada niisiis ühtekokku on see eesistumine olnud edukas. tõesti, ei ole Luksemburgi valitsusele mitte midagi ette heita. selle, mis te olete eesmärgiks seadnud, olete te ka saavutanud, aitäh. Vielen Dank, Herr aitäh, äh, komisjoni president ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna proua Reding. härra president, kallid kolleegid. väikesed riigid on võimelised hästi Euroopa Liitu juhtima ning seda tõestas taaskord jälle Luksemburg Ehm, neil on äh, juba suured institutsionaalsed kogemused, mis on aastakümnete pikkused. loomulikult äh, pärast Lissaboni lepet on, ehm, on ähm, muutunud pärast Lissaboni lepet, mis asendas äh, e-, nõukogu eesistumise alalise nõukogu presidendiga, kuid samas on siiski alles Euroopa õigusloomeline töö, sellega tegeleb Euroopa Komisjon, selle üle peab hiljem taga kannatlikult läbirääkimisi pidama artiklite kaupa. Luksemburgi ametnike kannatlik töö on väga paljudes küsimustes meid edasi viinud, näiteks Euroopa kohtureform, samuti institutsionaalne kokkulepe, samuti raudteepakett, andmekaitse, PNR ja nii edasi tegemist äh, oli tööga, mis oli hästi tehtud, äh, põhjalikult, professionaalselt, võttes arvesse Euroopa huvisid ning äh, Luksemburg tegi seda kõike väga suure põhjalikkuse ja süvenemisega. valitsus oskas erinevaid projekte edasi arendada Eh, kõige ees, eesotsas oli peaminister, tema töö oli ju kõrgelt hinnatud, samuti ka Euroopa asjade ministri tegevus, Nico Schmidt äh, oli alati Euroopa saadikute käsutuses, näitaja on nii COP kahekümne ühe kui äh, eh, ka muudes küsimustes. Äh, Prantsusmaa juhtis seda tööd väga hästi, Euroopa suutis seal rääkida ühel häälel, suur tänu selle eest kõigile ja muud küsimused puudutasid eelkõige kriisi, mis olid enneolematud ja lõputud. ning võib öelda, et ähm, me olime täiesti äh, uppumas põgenike hulga alla ja populism, natsionalism kasvas Euroopa riikides, egoism kasvas kõikjal ning samuti üritati kõrvale hiilida oma kohustuste täitmisest Euroopa hea tuleviku äh, arvesse võtmata sellises raskes olukorras ei saa eesistuja väga palju ära teha, kuid kriisid jätkuvad. kahe tuhande kuueteistkümnes aasta peab ähm, tähendame siiski seda, et Euroopa põhiväärtused jäävad alles, meie aluslepingud räägivad äh, solidaarsuse eest, äh, räägib Euroopas, räägivad Euroopast, mis liiguvad edasi ning seda me soovime kõik äh, tulevikus saavutada aitäh, proua Reding ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna nüüd proua Delvaux. aitäh, president, lugupeetud peaminister, lugupeetud komisjoni president, kallid kolleegid, luksemburglasena ning sotsiaaldemokraadiga äh, ke-, kelle erakond on ka valitsuses, tahaksin loomulikult äh, avaldada tunnustust Luksemburgi eesistumisele. Äh, Euroopa Parlamendi saadikuna tahaksin eesistujamaad tänada selle eest, mida nad kuue kuu jooksul tegid. Euroopa Liit oli ja on endiselt silmitsi tohutu suurte väljakutsetega, tuleb reageerida nendele kriisidele, mis ähvardavad Euroopa väärtusi, mis ähvardavad Euroopa Liidu ühtsust äh, ja Luksemburgi äh, minister, Euroopa asjade minister härra Asselbaum on seda teinud ka suurepäraselt, on väsimatult reisinud ja tahaksin tänada ka härra Nicolas Schmidti, kes siin Euroopa Parlamendis sageli käis. Te olete oma tööd hästi teinud, aga kõige rohkem hindan ma äh, seda äh, suurepärast tööd, mida te erinevates valdkondades tegite, ma ei hakka kõiki neid valdkondi üles lugema aga paljudele nendest on kulunud tööd juba aastaid ning koostöö nõukogu parlamendi vahel oli tõesti suurepärane. Äh, Luksemburgi äh, valitsus äh, kahtlemata näitas üles suurt pühendumust aga samuti näitasid suurt pühendumust üles nii Luksemburgi ametnikud kui ka eh, Brüsselis eh, Luksemburgi alalises esituses tegutsevad ametnikud ja neid tahaksin iseäranis tänada. Eh, järgmine ma loodan, et järgmine eesistuma oleks sama pühendunud ja tegutseks samasuguses solidaarsusvaimus, lähtudes Euroopa Liidu huvidest. aitäh! aitäh, proua Delvo ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna proua Stevens. aitäh, härra president, head kolleegid kui Luksemburg alustas oma eesistumist, siis oli julgeolek väga prioriteetne broneeringu info osas on saavutatud kokkulepe ja see on väga oluline vahend terrorismi vastu võitlemiseks. lisaks sellele luuakse Europolis terrorismivastane üksus, kes aitab tuvastada džihadiste ja võidelda selle vastu. aga isikute eraelu kaitse on samuti tagatud ja see kajastub andmekaitsemääruses, mis on samuti vastu võetud mis puudutab rännet, selles osas ei ole väga suurt progressi olnud, võeti vastu ümberpaigutamise kokkulepe, aga tulemused on olnud vähesed ja seda põhjusel, et Euroopa Liidu riigid ei võta vastutust oma välispiiride eest. on äärmiselt oluline, et seda tehtaks, sest selline tegevusetus on hullemaks teinud rändekriisi. ma loodan, et võetakse vastu süstemaatiline poliitika Hollandi eesistumise ajal, me peame rändevoogusid Euroopa Liitu pidurdama, võideldes äh, inimkaubitsejate ja nende laevade vastu. on oluline, et varjupaigataotlejad, kes on transiitriigis, ei saaks varjupaika Euroopas. Euroopa peab kõik oma võimsuses oleva tegema, sõltumata sellest, et äh, meie võimed on piiratud me peame tegema seda, mida me suudame, tagamaks seda, et me kaitseme haavatavaid isikuid, aga samuti peame tagama, et igaüks ei saaks äh, Euroopasse tulla ebaseaduslikul moel ja me peame inimkaubitsejate vastu võitlema ja tagama, et selline praktika lõpeks. on kahetsusväärne, et ei ole mainitud Euroopa Liidu lähenemist äh, brittide soovile lahkuda või reformida Euroopa Liitu, sest see on Euroopa Liidu tuleviku seisukohast äärmiselt oluline. aitäh, proua Stevens ja nüüd liberaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna härra Göörens lugupeetud president, komisjoni president, äh, äh, nõukogu äh, eesistuja kui te tutvustasite oma eesistumise prioriteete, siis paljud ütlesid, et kuue kuu jooksul äh, Ehm, kus olukord on äärmiselt kee-, siis ei osanud keegi öelda, et see kuu, kuus kuud langeb sellisele keerulisele ajale. lisaks nendele kriisidele, mis juulis juba olemas olid, eh, lisandus veel kriise, mis seavad Euroopa Liidu eksistentsi ohtu, tegemist on eksistentsiaalsete kriisidega eh, just nimelt sellepärast, et Euroopa Liidul pole piisavalt pädevusi ja vahendeid, et neid kriise la lahendada Teie eesistumise ajal õnnestus tõesti toime tulla paljude oluliste väljakutsetega, näiteks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve, mis rekordajaga vastu võeti ja üksmeelselt. Eh, te olete saavutanud edu ka eh, sise- ja õigusasjade valdkonnas. Teie eesistumine andis eh, oma panusega võitlusesse kliimamuutustega ja samuti tegelesite põllumajandus- ja sotsiaalsete teemadega kõige suuremaks saavutuseks oli aga see, et te näitasite, et on võimalik edasi liikuda, võib-olla kuigi tulemused ei ole alati just sellised nagu oodatud. vaatamata nendele edusammudele on siiski paljud riigid olnud piduriks ja ei ole olnud solidaarsed, kui seistakse silmitsi sellise suure kriisiga nagu pagulasekriis Äh, äh, väga paljud äh, riigid tahavad lükata koorma vähestele riikidele, kes on valmis pagulasi vastu võtma. meil on häbi sellepärast, et paljud riigid seavad näiteks küsimärgi alla selliseid olulisi asju nagu Schengen. me ei saa äh, äh, äh, lahendada pagulaste probleeme nii, nagu paljud seda soovivad. me tahame tõeline e, kriis, e, mis meil praegu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on, on solidaarsuse kriis. kakskümmend, kahekümne kaheksa riigi vahelised hõõrumised e, ei tähenda Euroopa Liidu jaoks midagi head, äärmiselt oluline on sellistele asjadele lõpp teha, meil on vaja ühtsemat ja solidaarsemat Euroopa Liitu, me loodame teie peale, teie ande peale, teie kaastöötajate pädevuse peale, milles keegi ei kahtle loodame teie riigi kogemustele. loodame, et Euroopa Liit liigub edasi föderaalses suudas. Äh, tulevikku äh, mõjutab väga see, et me kasutame praegu valitsustevahelist meetodit. Äh, see sobib just natsionalistidele ja suveräänistidele. meie vana manner väärib enamat. me väärime tugevat, solidaarset ja tõhusat Euroopa Liitu Eh, jah, praegu on see veel unistus, aga härra president, seda unistust on võimalik eh, realiseerida, kui me astume edasi suurte sammudega, aitäh. aitäh, härra Göörens ja nüüd saab sõna eh, vasakpoolsete nimel härra Papadimulis. aitäh, president, härra Petele, härra Juncker, mul on kahju aga ma ei, ei mina ega minu fraktsioon ei jaga seda optimismi, mis, mida siin väljendati. me ei saa olla rahul Luksemburgi eesistumisega, jah, Luksemburg tegi äh, jõupingutusi, aga äh, vaatamata sellele kuue kuu pikkusele tööle on arvud ja faktid sellised, mis siiski tekitavad muret ja ei ole mingit põhjust iseendaga rahuloluks septembris te otsustasite ümber paigutada sada kuuskümmend tuhat pagulast kogu Euroopas. millised on tulemused? sadakond inimest on ümber paigutatud. Need on kuskil üks, üks protsent inimesi on ainult sellest otsusest kasu saanud. Te jätsite Kreeka üksinda ilma igasuguse abita Te äh, jätsite Kreeka silmitsi ligemale kuuekümne protsendiga nendest äh, sisse tulevatest pagulastest. Äh, mitte midagi ei ole muutunud. Ähm, me jah, me kuuleme, et Türgi pool saab raha, aga ei pea täitma tegelikult neid kohustusi, mis ta pagulaste su suunal on võtnud. selline egoism, natsionalism inimesed süüdistavad selles kõiges Schengenit, lahendus oleks Schengen ära kaotada, aga Schengeni kadumine tähendab ka euroala kadumist, mida see tähendab demokraatiale, pagulastele ja see läheb kõik ka majanduse jaoks väga kalliks maksma, sellepärast et siis kasvab tööpuudus, kasvab vaesus, kõige nõrgemaid ühiskonnaliikmeid tõrjutakse, aeg on välja tulla suurte algatustega selleks, et seista silmitsi nende suurte probleemidega probleemidega, meil on vaja tegeleda majanduskasvuga, tööpuudusega ja tegeleda ka ühtselt rändeprobleemidega. aitäh ja roheliste nimel saab nüüd sõna härra Pütikohver. lugupeetud presidendid äh,, härra peaminister, teie eesistumine, härra äh, peaminister äh, koosnes paljudest sündmustest äh, ja Äh, jah, ähm, ähm, kõiki neid sündmuseid ei saa kontrollida. Äh, kui me võrdleme seda, millised olid teie plaanid ja mida te tegelikult saavutasite, äh, siis ma leian, et on vähemalt mõningaid asju, kus te eriti edukalt ei suutnud tegutseda. näiteks Euroopa kaubanduspoliitika ja tööstuspoliitika vaheline tasakaal, väikeettevõtluse akt Euroopa poolaasta, niisiis et kui ma ühtekokku hindan neid positiivseid saavutusi, mis teie eelsaavutamisel olid, eh, siis siin tahaksin juhtida tähelepanu just nimelt andmekaitse põhimäärusele. Eh, see oli kindlasti oluline saavutus ja, ja see panus, mille teie ja teie ministrid andsid kliimakonverentsil Pariisis eh, ja tahaksin teid seetõttu tänada Äh, samas äh, ja nüüd vaadates suuremat tervikut, millest siin ka kõneldi, ma arvan, et me elame praegu Euroopas, äh, kus on tekkinud uus normaalsus ja meie ees seisavad väga paljud väljakutsed, väga paljud kriisid ja see olukord ei muutu kiiresti. see uus normaalsus jääb meiega veel pikaks ajaks ja sellega tuleb meil nüüd tegeleda ja mis puudutab äh, kodanikke, äh, kodanikud tunnevad, et stabiilsus ja julgeolek on kadunud ja me ei soovi, et hirmupoliitika äh, selles olukorras kasvaks kui me ei soovi, et selline hirmupoliitika kasvaks, siis meil on vaja eh, sellist poliitikat, eh, mis vastab inimeste ootustele, aga see ei ole ainult retooriline väljakutse. me ei saa lihtsalt kõnelda lootustest ja muutustest, meil on vaja ka saavutusi, meil on ka vaja lahendusi, mis kodanik, mida kodanikud vajavad ja Äh, selle järgi tuleb mõõta, mõõta teie eesistumist, kas te suudate neid lahendusi välja pakkuda, te ütlesite oma eesistumise alguses, et me peame kuulama ka kodanikke. Äh, see oli üks teie keskseid põhimõtteid äh, ja me peame kodanikke ka kuulama siis, kui nad ütlevad seda, mida meie kuulda ei taha. Teie, kui te räägite TTIP-ist näiteks, siis Äh, siis te peaksite kuulama, et Eurostati andmetel inimesed üha rohkem ja rohkem suhtuvad kriitiliselt sellesse asja. kui te kodanikke ei kuula, siis midagi ei muuta, te ütlesite, et solidaarsus on otsustava tähtsusega, ma olen sellega nõus äh, solidaarsus mitte ainult selles osas, et kui meie midagi nõuame, vaid solidaarsus ka selles osas, kui äh, teised meilt midagi nõuavad, solidaarsus äh, Äh, näiteks äh, Poola suhtes äh, ja pagul-, pagulaste küsimuses tähendab seda, et me oleme Poolaga solidaarsed jällegi Nord Streami küsimustes. me praeguses uures, uues olukorras peame leidma tasakaalu riikliku tasandi ja meie ühtse Euroopa Liidu vahel ähm, ja ärgem unustagem ka äh, Brexitit, äh, Suurbritannia äh, lahkumist. üks asi on aga väga selge, meil on vaja Euroopa strateegiat ja liikmesriikide tasandil strateegiat, need eksisteerivad kõrvuti siiamaani on meil on olnud võimalik olulisi lahendusi leida Äh, me oleme aga tihtipeale Saksa, Saksamaa seisukohtade, Saksamaa seisukohad on tihtipeale peale jäänud, aga kui see ka edasi nii läheb, siis ootab Euroopat ees katastroof. ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel härra Valli. aitäh, härra president. täna oleme paradoksi ees jällegi, kui kohal on Luksemburgi esindajad kes eesistumise ajal saavutas nii mõndagi nii õiguse kui maksustamise seisukohast, ma mõtlen näiteks siin äh, maksuotsuseid, on äärmiselt oluline, et see kokkulepe, mis saavutati oktoobrikuus komisjoni ettepaneku põhjal, et seda ka ellu rakendataks, see on pii-, liiga piiratud, samuti kardetakse, et Euroopa Komisjon on öelnud, et äh, riigi abi on antud Luksemburgis äh, ettevõtetele Luksemburgi näol on tegemist riigiga, mis peaks maksma äh, kompensatsioone selle tõttu, mis on toimunud ja teiste, sellepärast et teised riigid on kaotanud oma ressursse. otsused, mis Brüsselis langetati teatud määral, võivad sattuda kriitika alla ja ma arvan, et üks asi on eesistumine, aga oleme näinud Luksemburgi tõelist palet. tegelikkuses on tegemist riigiga, mis on olnud väga jõukas teiste Euroopa partnerite arvelt, kes on investeerinud miljoneid äh, maksuraha, mida nad on kogunud äh, teiste liikmesriikide arvelt Euroopa Liidus. see on äh, härra Junckeri valitsemisel toimunud, me ootame härra Junckerit maksukomisjoni aru andma sellest, mis toimub, palun ärge peituge suurte fraktsioonide selja taha, kes teid kaitsevad, siin on liiga palju vastuolusid ja kui te ei anna aru, siis te ei saa kunagi usaldusväärseks. ja nüüd saab, nüüd saab sõna proua Le Pen. härra pea, Luksemburgi tea peaminister, härrad saadikud, Luksemburgi eesistumine algas ähm, LuxLeaksi tähe all maksupettused, mille organiseeris Luksemburg ehm, suurettevõtete heaks teiste liikmesriikide kahjuks, see oli skandaalne juhtum, Euroopa saadikud äh, Äh, tahtsid uurida, äh, otsustasid kaasa aidata äh, ja ähm, see kõik varju läks ava, avalikkuse eest varju, petetakse, varjatakse ja nihverdatakse ja see kõik Euroopa maksumaksja kulul. mida selle ütleb Euroopa Liidu kohta, Luksemburgi kohta, teiste maksuparadiiside kohta? nüüd eesistumine lõpeb ära, samas kui migratsioonivood jätkuvad endises vaimus ning äh, Äh, see tähendab seda, et hullumeelselt paljud inimesed on liikme, liikumises Euroopa suunas, see tõi endaga kaasa kahesaja saksa naise seksuaalse ahistamise Kölnis. selline seksuaalne äh, Äh, jõhkrus on äh, ennekuulmatu meie tsivilisatsioonis, me peame kõik kaitsma naiste õigusi ka vabalt liik-, liikuda linnades ringi, me ei saa lubada, et sellised radikaalsed ähm, äh, kultuurilised erinevused meie ähm, kultuuri ründaks, see hullumeelsus peab lõppema. meie riigid on liialt palju kannatanud neis riikides islamiterroristide rünnakud jätkusid äh, aina edasi. sellega seoses on hädavajalik meie riigi piire kontrollida, et meie turvalisust kaitsta, kuid see tähendab veel midagi enamat. me peame kõik tegema selleks, et riiki ümber vaadata, ümber muuta, multikulturalisme, me, see hävitab, samas kui ühtsus äh, toetab ja aitab, äh, see tähendab seda, et Euroopa Liit peab lõppema võimalikult kiiresti. ja nüüd saab äh, sõna fraktsioonilise kuuluvuseta saadik härra Paltso. lugupeetud president, aitäh Eh, igalt eesistujamaalt ei saagi oodata, et kõik probleemid lahendatakse, aga vähemalt eh, oodata saab seda, et olulistes küsimustes õiges suunas minnakse. Eh, teie märksõnaks oli liit kodanike jaoks, te tahtsite kodanikud panna Euroopa keskmesse. Te tahtsite rohkem täita kodanike ootusi, seda te pole suutnud saavutada, rändekriis näitab, et äh, poliitiline eliit on äh, Euroopa rahvast väga kaugel. Äh, teie prioriteetide hulgas oli ka rändeküsimus. Te tahtsite paika panna reeglid, te tahtsite kehtestada kvoodisüsteemi, te ei tahtnud tegelikult probleemi lahendada või te tahtsite lihtsalt mingid reeglid kehtestada Äh, ligemale miljon sisserändajat on juba Euroopasse tulnud, see seab ohtu Euroopa identiteedi ja kultuuri. ainsaks positiivseks sammuks oli see, et äh, üritati Türgiga äh, probleeme lahendada, Türgi kaudu rännet peatada. veel üheks läbikukkumiseks on suhted Venemaaga, sanktsioone laiendati Äh, nii ajaliselt kui ka sisuliselt, aga sellega ei saavutata seda, et Putin lahkuks ning me näeme, et väga paljud ettevõtted ja liikmesriigid on pidanud selle läbi tohutuid kahjusid kandma. see oli läbikukkumine, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kelam Rahvaparteist. aitäh Luksemburg hakkas eesistumiselt üle võtma Euroopa suurima kriisi alguse ajal. aga nad ei sattunud paanikasse, sellest, selle asemel andsid nad professionaalse ja usutava, võtsid roh-, juhtrolli. härra president Junckeri traditsioonidesse väiksemate liikmesriikide ülesanne on äh, veenvalt esineda vahendaja rollis. Eesti, mis saab Euroopa Liidu eesistujaks kahe aasta pärast, äh, soovib õppida Luksemburgi kogemusest, meil on kolm märkust kõigepealt, mis puudutab küberjulgeolekut. saavutati kaks olulist tulemust, kõigepealt äh, mitteametlik NIS direktiivi kokkulepe ja andmekaitsepaketi vastuvõtmine, mõlemad eh, loovad alused mitte ainult küberjulgeolekuks, vaid ka digitaalse Euroopa edasiseks tulevikuks. teiseks, olen rahul sellega, et Luksemburgi e eesistumise ajal jäid jõusse sanktsioonid Venemaa vastu, hoolimata sellest, mis toimub ISISe ja Süüriaga. ma arvan, et on ülioluline, Euroopa Liidu usaldusväärsuse seisukohast säilitada need sanktsioonid niikaua, kuni Minski kokkulepet on rakendatud täielikult ja kolmandaks, väga hea, et nõukogu on toetanud Euroopa struktuuri lihtsustamist ja investeerimisfonde selleks, et äh, soodustada VKE-de tegevust. sooviti lihtsustada ka ÜKP reegleid, aga järgmine eesistuja seisab suure väljakutse ees, nimelt meil ei ole endiselt ühtset äh, põllumajanduspoliitikat äh, selle sõna tõelises tähenduses, selle asemel on meil kakskümmend kaheksa erinevat riiklikku põllumajanduspoliitikat, mille ühine nimetaja on see, et kõik soovivad saada samast potist äh, raha. sellisel moel ÜKP on jätkuvalt vigade ja komplikatsioonide allikas, aga Luksemburgile aitäh! aitäh, härra Kelam ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Sant. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teises pooles äh, Euroopa Komisjoni ja Luksemburgi eesistuja üritasid äh, viia ühendust kriisist välja, aga võttes arvesse kriis, Kreeka kriisi, põgenikekriisi, kõik tehti tuletõrjujatena kahjuks sündmused näitavad, et mudelid, mida me oleme kasutanud, ei vasta enam tänasele reaalsusele. sotsiaalsed ja majanduslikud reaalsused on pärit minevikust. viimase kuue kuu sündmused näitavad, et Euroopa kodanikud on sellest aru saanud selgelt, kui tõrjutakse tulekahju, siis ei ole aega strateegiliste läbivaatuste läbiviimiseks, samal ajal on jõudnud äh, aeg ikkagi neid strateegilisi läbivaatusi teha, me peame mõtlema strateegiliselt, millised on eeldused, mitte väärtused, mudelid, mitte meetodid, mida me kasutame Euroopa projektides. muuhulgas millised on pehmed võimalused, kuidas saavutada poliitiline sidusus Euroopas, millised on rändepoliitikad ja globaliseerumise mõjud e, riikide ja erasektori koostöö ja loomulikult ka töökohtade loomine. aitäh, härra Sant ja nüüd saab sõna härra Köökop ECR fraktsiooni nimel. härra president, minister, härra Juncker, ma tahaksin tänada eesistumist selle töö eest ja koostöö eest selle nimel, et saavutada broneeringu infokokkulepe see on üks kõige keerulisemaid teemasid, mida parlament on arutanud väga keerulistel aegadel ja ma paluksin, et parlament võtaks vastu selle direktiivi niipea kui võimalik. meil ei ole vaja rohkem viivitusi, niipea kui me võtame selle õigusakti vastu, saavad liikmesriigid seda rakendama asuda. loomulikult julgeolek on siin see, millest me räägime, samuti räägin äh, alalise ümberasustamise mehhanismi raportöörina. meil on mitmeid teemasid, Dublin äh, EKRE ja mm, piirikontroll, loomulikult meil on vaja uusi mõtteid äh, selles süsteemis, äh, mis äh, põhineb kompromissidel. ma kutsun komisjoni presidenti üles tegema seda, mida me kõige rohkem vaja, kasutama neid vahendeid, mis meil juba olemas on. mitmed probleemid tulenevad sellest, et me ei suuda praegusi reegleid rakendada ja sellel on oma tagajärjed. kui me ei rakenda oma õigusakte, siis on need mõttetud, ma loodan, et viimast, lähikuudel suudetakse keskenduda rakendamisele, aitäh. aitäh, härra Köökop ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Tšuntis. aitäh, president, lugupeetud komisjoni president, Luksemburgi peaminister, objektiivselt öeldes oli Kreeka ja Euroopa Liidu jaoks Eh, teie eesistumine eh, tegelikult eh, midagi, mida meie Kreekas peame riigipöördeks. Te tegutsesite ebaseaduslikult, te ähvardasite Kreekat pankrotiga, just nimelt teie eesistumise ajal viskasite te prügikord, prügikorvi see Kreeka, selle Kreeka rahva tahte, mis ilmus, ilmnes pärast äh, referendumeid äh, pärast neid kohutavaid majandusreforme. Te, äh, me praegu oleme jah, sunnitud jätkama seda majandusreformide kava, me oleme sunnitud riigivarad maha müüma ja äh, just nimelt teie eesistumise ajal on, oleme, on Euroopa Liit kaotanud igasuguse humaansuse, kui me vaatame, mis toimub näiteks ka pagulastega äh, Äh, te ei tee mitte midagi, härra Luksemburgi peaminister, teie äh, äh, eesistumine e e oli pettumuseks kõigile, kes arvasid, et Euroopa Liidu on võimalik rajada humani-, humanismile, solidaarsusele ja võrdsusele. meil ei ole vaja sellist Euroopa Liitu, nagu teie seda kuue kuu jooksul lõite Äh, meil ei ole vaja äh, rassismi ja humanitaarkriisidega mitte tegelemist. ja nüüd saab sõna äh, proua Pisoto. suur tänu. täna sooviksin öelda, et Luksemburgi eesistumine on olnud katastroofiline, kuue kuu jooksul on aina juurde tulnud migrante, mõelgem selle peale, mis juhtus Kölnis näiteks, Euroopa ei ole reageerinud meile öeldakse, et see, kes mm, vastu ei hakka, on kaasosaline ning Luksemburg äh, just nimelt seda on teinudki, samuti on ta igati äh, hargmaiseid ettevõtteid äh, soosinud, samas kui ette, väikeettevõtted on väga raskes olukorras, härra Juncker oli ju Luksemburgi peaminister siis, kui ähm, skandaal plahvatas äh,. mis arvata sellest komisjonist äh,? me oleme tüüdinenud nendest tugevat Euroopast, kes ründab väiksemaid ja nõrgemaid, te ajate meid oksele, me ei ole sellise Euroopaga nõus, kes äh, Äh, röövib aina vaesemaid ja annab rikastele. sotsiaaldemokraatide nimel härra Mamikins, aitäh, president, lugupeetud peaminister, kolleegid, väikesel riigil pole äh, kunagi olnud kerge olla eesistujaks, eriti riigil, äh, kelle territooriumid on pidevalt vallutatud suurte naabrite poolt. sellele vaatamata on Luksemburg saanud takistustest jagu ning on olnud oluliseks panustajaks Euroopa Liidu integratsiooni Äh, ja on saavutanud palju enamat, kui riigi suurusest võiks oodata. Äh, äh, viimane eesistumine oli raske, sellepärast et rändekriis halvenes, toimusid Pariisi rünnakud. ma loodan, et need kehtestatud meetmed, välispiiride tugevdamine ning radikaliseerumise vastane võitlus annab peatselt ka pikaajalisi tulemusi. andmekaitsepakett Euroopa broneerimise infosüsteemi äh, äh, loomine, kõik see, mis puudutab Euroopa kohut, on väga positiivne. mul on kahju, et minu enda kodumaa Läti ei ole suutnud või ei ole soovinud äh, saavutada sama, ei suutnud saavutada samasuguseid tulemusi oma eesistumise ajal, mis toimus just enne Luksemburgi, aitäh! aitäh ja nüüd saab ENF-i e, e fraktsiooni nimel sõna härra Annemans. suur tänu teile. Luksemburgi e-, eesistumine on äh, lõppenud ja nagu kõik eesistujariigid ähm, õnnitlete ennast, teised patsutavad südamlikult õlale, räägivad, kui tore kõik on olnud, kui hästi kõik on läinud, kui suuri edusamme on tehtud, kuid äh, seda juhtub äh, alati ja iga kord räägitakse samas, et Euroopal on vaja teha edusamme, rohkem Euroopat on vaja, meil on vaja eh, liikuda eh, fiskaalliidu, maksuliidu suunas. Eh, olen kindel, et Luxleaksiga seoses on samuti teatud frustratsioone tekkinud, kui samas kuuleme pidevalt seda, et peame Euroopat laiendama, peame kaitsma oma välispiire. mina teid õnnitleda ei saa, sest ainult Euroopa fanaatikud on need, kes võivad teid õnnitleda. mina arvan, et nõukogu pole piisavalt ära teinud, tahaks hea meelega teid õnnitleda, aga mingit põhjust seda teha pole olnud. sotsialistide nimel saab sõna nüüd proua Bressa. suur tänu teile, härra president härra Luksemburgi peaminister, härra Juncker, kallid kolleegid erinevalt teistest kolleegidest olen ma Luksemburgi eesistumisele väga tänulik. tahaksin neid tänada selle eest, et nad on teinud teie parlamendiga nii tublit koostööd, nad on olnud kompromissivalmid, nad on tundnud huvi oluliste teemade vastu Euroopa tuleviku jaoks. kõigepealt sooviksin esile tõsta institutsionaalset toetust, see, mida täna hommikul kuulsime, näitab, et see, et aina äh, val-, aina olulisem vaadata tulevikku, mõelda meie ühise tuleviku peale, teie, härra peaminister, on meile näidanud, et seda on võimalik teha. samas sooviksin esile tõsta ka seda, et rohkem on vaja ära teha selleks, et tugevdada sotsiaalset Euroopat, kaasata äh, eurooplasi tugevama rahandus- ja majandusliidu ülesehitamisel. Teie olete seda tööd ka teinud, te olete teinud samme, mis õiges suunas liiguvad ning kindlasti olete te valmis ka õigel teel edasi liikuma. see ehm, töö, mis on ära tehtud migratsiooni kontrollimise nimel, on samuti olnud tubli, juuli ülemkogu oli samm õiges suunas, sellise poliitika suunas, mida peaks rakendama ka järgmine eesistumine, meil on vaja ühtset ähm, kaitse- ja julgeolekupoliitikat. meil on vaja rohkem, mitte vähem Euroopat, nagu mõned siin ütlevad, suur tänu ja nüüd saab äh, ECR-i sõna, nimel sõna härra Tšernetski äh, hästi, sellisel juhul jõuame vaba mikrofoni vooruni ja härra Schwab saab sõna lugupeetud president, kallid kolleegid, mina tahaksin eesistujamaad Luksemburg, Luksemburgi hinnata kolmes aspektis positiivselt. härra peaminister, teie ja teie ka kaastöötajad väärite tõelist braavot võib-olla see on väikeste riikide traditsioon, et nad suudavad paremini leida kompromisse näiteks Euroopa Liidu IT-turbe struktuuride osas see kompromiss ei olnud kindlasti kerge, aga parlament ja nõukogu on ühiselt komisjoni ettepanekud paremaks muutnud. tollal ei olnud veel komisjoni presidendiks härra Juncker ja meil on tõesti õnnestunud välja tulla Euroopa ettepanekuga, kus on Euroopa lisandväärtus, Euroopa reeglid, mis aitavad turvalisust IT-sfääris suurendada, nii et, et selle eest suur aitäh teile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 Äh, jõudnud sinnamaani, et äh, vaadata, äh, kuidas ühelt poolt austada liikmesriikide pädevust maksu, maksundusküsimustes ja samas arvestada ka Euroopa Liidu vajadustega, kuidas seda kombinee-, kõike kombineerida. ja need, kes siin Luksemburgi kritiseerisid, peaksid olema ettevaatlikud sellepärast, et Euroopa Komisjon võib avastada probleeme ka nende riikides Äh, ja viimane asi veel, mida tahtsin mainida, äh, mul on väga, äh, väga tore, et te kohtusite just nimelt Brüsselis koos meie, meie ja komisjoni presidendiga, aitäh ja nüüd saab härra Sankt-Viiler sõna härra Lopes Aguilar saab järgmisena sõna. siin on räägitud Luksemburgi eesistumise edusammudest, kuid ei ole räägitud piisavalt nendest küsimustest, mis Ähm, äh, ei ole edasi läinud ning mis on nõukogus äh, blokeeritud mitte viimase aasta, vaid juba viimaste aastate jooksul, nagu näiteks äh, finantshuvide kaitse direktiiv õnnetuseks ei ole Luksemburg samuti suutnud seda küsimust lahendada. küsimus puudutab äh, eriti just käibemaksu küsimust. nõukogu leiab, et tegemist on liikmesriikide siseasjaga, kuid komisjon ja Euroopa Parlament eriti leiavad, et tegemist on olulise omavahendiga kogu Euroopa Liidu jaoks ning seega ehm, on aluseks nüüd Euroopa Kohtu otsus detsembrikuust, mis ütleb, et Euroopa huvide rikkumine ehm, peab leidma ehm, karistuse liikmesriikides, see mõjutab ka otseselt finantshuvide, Euroopa huvide, finantshuvide kaitse direktiivi. sellega seoses paluksime, et kogu see eh, trio dünaamika, mis läheb nüüd edasi Hollandi eesistumise ajal, et kogu see teema lõpuks ometi lahti harutatakse ja edasi läheks. härra Marias järgmisena lugupeetud president rändeküsimuse lahendamine Äh, on näide läbikukkumisest. Äh, Kreekast äh, on saanud paik, kuhu tulevad paljud pagulased üle mere. saja kuuekümne tuhande pagulase on läbi kukkunud, härra president ja härra Juncker. jah, mõned pagulased küll selle süsteemi abil ümber paigutati Äh, äh, aga neid oli vist ainult sada kakskümmend neli ja, ja mis Türgis toimub? me teame väga selgelt, et Türgi ja Türgi võimud äh, julgustavad pagulasi teekonda Euroopasse ette võtma. meil on olnud, meil on olemas tõendid selle kohta ja see uus Frontex, mida te edendate, Te tahate luua mehhanisme, ähm, millega oleks võimalik sekkuda riikide tahte vastaselt. see on Kreeka suveräänsuse rikkumine ja Kreeka tahetakse muuta lihtsalt protektoraadiks. proua Peres järgmisena aitäh, härra president, härra Peeter, härra Juncker, te mõlemad olete pärit riigist, äh, mis on väga ühendusemeelne eh, ning eh, te olete suutnud tegutseda väga tõhusalt selleks, et Euroopa Liit eh, võitleks terrorismiga, te olete broneeringuinfo küsimustes palju saavutanud aga selle ühtsuse vaimust lähtudes, kas teile ei tundu, et peaks minema veelgi kaugemale ja et oleks vaja ka tõelist koostööd luuretalituste vahel? ning kui ma õigesti mäletan, siis ähm, ameeriklased ähm, näiteks pärast üheteistkümnendat septembrit leidsid, et selline koostöö on äärmiselt vajalik, aga tänapäeval viidatakse sellele ainult minu kodumaal Prantsusmaal kui prioriteedile. me lihtsalt äh, ei suuda äh, võidelda ka terrorismi rahastamisega. me jah, näiteks äh, tihtipeale need ette makstud kaardid on vahendid, mida kasutavad ka terroristid. Äh, nii et, et äh, härra Petel ametist lahkuva eesistujana, kas te tahate jätta sellise pärandi Hollandile ja järgmisele eesistujale ja Junckerile? minu arvates oleks vaja tõesti tegeleda selle väga olulise teemaga, et võidelda terrorismiga ja nüüd saab sõna härra Kelly. Pere Kelly aitäh härra president ma ei uskunud et te mulle sõna annate ütlen inglise keeles parimad asjad on tulevad väikestes pakkides see tavaliselt kehtib inimeste puhul nagu ma ise võin seda nentida aga see kehtib ka riikide puhul ja see puudutab ka Luksemburgi, kes on üks väiksematest riikidest Euroopa Liidus, aga üks kõige kesksematest ja pühendunumatest Euroopa Liidu liikmetest. ma tahaksin neid tunnustada suurepärase töö eest, mida nad on teinud viimased kuus kuud mitmetes valdkondades, saavutasid nad suuri edusamme ja töötasid väga tõhusalt, eriti selles valdkonnas, milles mina tegutsesin, ehk siis andmekaitse trialoogides. pean ütlema, et härra Werner, kes esindas nõukogu, oli väga pädev Äh, õiglane ja järjepidev ja ma võin öelda, et me su-, suutsime saavutada andmekaitse määruse läbi, läbisurumise ja kõik on rahul selle tulemusega, mida me oleme saavutanud. ma loodan, et see peab vastu ka ajaproovile ja endine volinik Reding loomulikult äh, äh on ka selle eest vastutav. aitäh, härra Kelly! härra Frontulis, teil on protseduuriline küsimus, palun. tänan, härra president, vabandage ka kogu lugupidamise juures teie vastu, sooviksin öelda, et parteilise kulusvõtluseta saadikud eh, erinevalt teistest kolleegidest ei eh, ole eh, saanud sõna me ei saa kunagi kõneaega ja seda hoolimata kodukorra reeglitest me konstanteerisime seda pidevalt alati, alati äh, saavad samade fraktsioonide esindajad äh, sõna, meie oleme välja jäetud, selline küsimus tuleb lahendada. jah, mul on tõesti kahju, äh, aga vaba mikrofoni voorus teie kui fraktsioonilise saadik, kuuluvusega saadikud sõna ei saa ja mm, nüüd saab sõna härra Mavrides. aitäh, härra president. ma võtan, me oleme kõik näinud viimaste kuude jooksul, oleme näinud viimastel kuudel, et Erdogan Türgis ei täida oma kohustusi tagada põhiõigused, õigusriigi põhimõtted, jätkub Küprose okupatsioon ja loomulikult rünnatakse jätkuvalt riigi enda koda-, kodanikke, viitan siin akadeemikutele, kurdidele, Türgi, kurdide piirkondades ja minu küsimus on väga lihtne, kas te arvate ja ma pöördun siin komisjoni poole, kas te arvate, et meie poliitika Erdogani suhtes viimastel kuudel on olnud tõhus ja kas see lähtub Euroopa Liidu moraalist ja põhimõtetest või millestki muust? aitäh! aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, nüüd oleme vaba mikrofoni vooru lõpetanud ning nüüd saab sõna härra Junker kes võtab sõna Euroopa Komisjoni nimel, palun, härra Juncker. lugupeetud president, jah Äh, komisjonile ei esitatud eriti palju küsimusi, ähm, nii et, et äh, mul ei lähe väga pikalt. Äh, enamik märkusi, mis siin tehti, puudutasid just seda, kui hästi minu kodumaa on toime tulnud eesistumisega ning Äh, see on tõesti täna äh, üsna erandlik. vastaksin siiski ka mõnele küsimusele, mis komisjonile adresseeriti, iseäranis äh, see, mis puudutab koosolekud julgeolekutalituste vahel, tegemist on tõsise probleemiga, tegemist on väga aktuaalse teemaga ja me ei ole selles vallas teinud piisavalt edusamme. salateenistused on sel määral salajased, et Nad ei taha avalikustada ka seda, kuidas nad koostööd teevad kahe tuhande esimesel aastal, kui toimusid äh, terrorirünnakud New Yorgis, Washingtonis, äh, siis äh, härra Verhofstadt juba juhtis tähelepanu sellele, kuivõrd vajalik on tõhustatud koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekuteenistuste vahel ja äh, ka Euroopa Liidu ja teiste riikide julgeolekuteenistuste vahel, aga jah, mingeid suuri edusamme meil selles vallas ei ole. pärast äh, neid äh, asju, mis nüüd päevavalgele on tulnud, seda, et tõesti salateenistuste vahel ei ole olnud piisavat koostööd, on ilmselge, et me peame selles vallas tegema täiendavaid jõupingutusi ning teiseks meile esitati küsimus äh, ka selle kohta, kuidas me võitleme terrorismi rahastamise vastu, ka see on äh, tõesti tähelepanu vääriv küsimus. meil on olemas tegevuskava äh, terrorismi, me avaldame tegevuskava terrorismi rahastamise vastu võitluse vastu veebruaris. ja nüüd saab sõna härra Pettel. aitäh, president, kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid, kes selles arutelus osalesid ja kõnelesid Luksemburgi eesistumise kõigepealt meil esitati küsimus suhete kohta Ühendkuningriigiga. me praegu ootame kokkuleppe lõppteksti. Eh, eh, eh, president Tusk jätkab läbirääkimisi Suurbritannia valitsusega, nii et, et selle kohta ei ole mul rohkem öelda. härra Papadimulis te kõnelesite Kreeka probleemidest ja ka teised Kreeka kolleegid viitasid rände äh, äh, probleemidele, jah, ma olen nõus, solidaarsus ei ole ühesuunaline ning võetud kohustusi tuleb täita äh, selle kõigega kaasnevad kulud ähm, Äh, äh, ega siis Kreeka üksinda kulusid ei kanna, ka äh, Saksamaa on palju pagulasi võtnud ja vastu ja nendega kaasnevad tohutu suured kulutused. me peame tõdenema ka seda, et meie rändesüsteem praegu ei toimi ideaalselt ja oleks oluline, et see hakkaks toimima tõhusamalt, me ei ole Kreekat üksi jätnud Kreeka ja teised äh, probleemist puudutatud riigid äh, peaksid teadma, et Luksemburg eesistujana nõudis komisjonilt, et vaadatakse läbi stabiilsuse äh, pakt ja kas oleks võimalik kuidagi näiteks välja jätta kulud, mida tehakse pagulastele proua Le Pen ei ole enam saalis, nii et ma ei saa talle vastata Äh, mis äh, nüüd äh, puutub maksustamisalaseid eelotsuseid, siis Luksemburg eelist-, eesistujana üritas minna nii kaugele kui võimalik, me arvestasime igasuguste maksustamisalase eelotsustega, nii nendega, mis on puhtriiklikud, kui ka teistega. oma eesistumise Äh, äh, äh, ajal me tegelesime sellega, proua Peres, te rääkisite terrorismi rahastamisest, jah, ähm, see peaks olema prioriteet aastal kaks tuhat kuusteist ning Luksemburg toetab seda prioriteeti täielikult. broneeringu info koha pealt tõepoolest nagu härra Junckergi ütles, meil toi-, meil peaks olema luuretalituste vahel koostöö, seda paraku ei ole, seda tuleb edendada ning mis puudutab Äh, härra Lopes Aguiari küsimust, jah, äh, pettustega tuleb tegeleda, neid tuleb, nende eest tuleb karistada. ning äh, lõpetuseks lubage mul öelda, et olen väga tänulik nende kiidusõnade eest, mida meie aadressil siin öeldi. mõned leidsid, et me läksime väga kaugele, teised, et me ei läinud piisavalt kaugele Äh, üks äh, suurimaid probleeme, mis meil praegu on nii Luksemburgis kui ka kogu Euroopa Liidus, äh, on see, et olukord on väga habras, olgu siin tegemist rahvusküsimustega, kodakondsusküsimustega, usuküsimustega, nii et meil on vaja taastada sillad üksteise vahel ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. igatahes loodame, et järgmine eesistuja Holland jätkab meie alustatud tööd aitäh, härra peaminister, arutelu on selle